kümnenda aasta kuulamistest tehtud järeldusi ja annan kõigepealt sõna raportöörile. suur tänu, president. vahetevahel see, mida me siin teeme, on äh, näiteks rahvusparlamentidele, mida nad saaksid kaaluda, et korrata, aga ainult vahetevahel. ja minu arvates see protsess, mis puudutab äh, kandidaatide avalikku kuulamist, enne äh, hääletamist äh, ka kolleegiumi osas tervikuna on näide, mida võiks kaaluda. kujutage enda ette, kui äh, valitsuse tööle asumisel toimiks samamoodi, kui iga minister peaks läbima kolmetunnise avaliku kuulamise konkreetsete küsimuste osas, enne kui nad oma töö saaksid, oleks minu arvates äh, üsnagi paljulubav. meie teeme seda siin ja see on meie teene, aga kõike, mida me teeme, saaks veel täiustada ja minu raport käsitleb seda, kuidas äh, olukord on olnud ja teen mitmeid ettepanekuid, kuidas olukorda veelgi äh, parendada. tooksin välja kolm teemat. esiteks, äh, mis puudutab kuulamist ja küsimuste esitamist viimasel kuulamisel oli nelikümmend kaks küsimust äh, parlamendisaadikutelt ja nelikümmend kaks vastust äh, igalt äh, kandidaadilt. mina teeksin ettepaneku, et oleks kakskümmend viis küsimust, aga iga küsimuse esitaja saaks täiendava küsimuse esitada. see oleks veelgi täpsustavam ja annaks parema tulemuse. kuulamise eesmärk ei ole mitte anda sõna võimalikult paljudele Äh, parlamendisaadikutele, vaid saada konkreetset informatsiooni ja vastuseid äh, volinikukandidaadilt. teine ettepanek olukorda parendada puudutab seda, kuidas me hindame volinike pealekuulamist. praegusel hetkel kõikide fraktsioonide koordinaatorid kohtuvad, aga meie reeglid selles osas ei ole väga täpsed ja kui neid praegusel hetkel lugeda, siis nõutakse hääletamist igas komisjonis iga volinikukandidaadi osas, kui üks fraktsioon seda soovib. minu arvates see ei ole väga arukas, sest juriidiliselt on oluline ainult parlamendi lõpphääletus kolleegiumi osas tervikuna üksikute äh, komisjonide hääletus volinikukandidaatide osas ei too endaga kaasa juriidilisi tagajärgi, seegi peaks sellel olema poliitiline kaal. teiste sõnaga, äh, hääletus voliniku osas peaks aset leidma juhul mitte rutiinselt, vaid vajaduse korral ja nii, nagu me varem oleme näinud, kui tõesti on negatiivne äh, tulemus, siis sellel on omad tagajärjed. minu arvates peaks nii edasi tegutsema ja minu raport äh, teeb äh, ettepaneku menetlust täpsustada. ning viimaseks, sooline tasakaal. parlament on alati rõhutanud, kui oluline on seda mitte toetada, aga igal juhul äh, oleme me sõltuvad sellest, äh, milliseid ettepanekuid rahvusparlamendid on teinud, kui nad vaid ühe kandidaadi nimetavad. ainult ühest liikmesriigist tuli kaks kandidaati ja komisjoni president sai valida. miks me ei võiks seda seadustada ja teha ettepaneku, see on ainus, mis me saame teha, et oleks kaks äh, kandidaati Äh, kelle osas Rahvusparlamendil on täielik usaldus ja seejärel saaks komisjoni president olla paremas olukorras, kus tagada sooline tasakaal meeskonnas tervikuna ja minu arvates aitaks see soolist tasakaalu tagada. lugupeetud president, siin on mõningaid muid ettepanekuid, aga need olid kolm kõige olulisemaid ja soovitan kolleegidel tutvuda ka teistega, sest minu arvates saaks sellega olukorda parandada, aitäh! aitäh, kolleeg Koobert. ning nüüd vaba mikrofon, alustab kolleeg Zver. aitäh, härra president. alates sellest, kui ma sain Euroopa Parlamendi liikmeks, on mulle see küsimus jätkuvalt huvi pakkunud, sest kõigepealt tundus mulle, et kogu süsteem volinike määramisega seoses ei ole piisavalt selge. ning äh, tuleks äh, rakendada meetmeid selleks, et komisjonide esimehed parlamendis saaksid tagada parima võimaliku meeskonna. rääkides nüüd volinikest, äh, kelle, kes pärinevad eri liikmesriikidest, ka see süsteem ei ole väga hea. olen päri teiega selles mõttes, et liikmesriigid peaksid eh, igaüks nimetama vähemalt kaks kandidaati, see oleks väga hea, arvestades eh, muuhulgas ka nende pädevust, pädevusvaldkonda, selleks et eh, komitee komi-, komisjoni esimees saaks endale pädeva meeskonna volinike, aitäh! aitäh, kolleeg Zver. härra Bursan, äh, proua Bursan. E, aitäh, härra president. tahaksin tänada härra Koobetsit ja teisi kolleege teistest komisjonidest, kellega ma olen koostööd teinud raportiga seoses. volinikukandidaatide kuulamine Euroopa Parlamendis on asi, mille, mis tõmbab päris palju tähelepanu. kui me valime inimesed nii olulistesse ametitesse, siis peaksime tagama ka, et nende teadmised, oskused ja, ja ausus on laitmatu. ent kogu see protsess peaks kaasama Euroopa kodanikke sellisest rohkem, et kodanikud saaksid osaleda kuulamistes ka oma küsimustega. mul on suur heameel, et minu ettepanek seoses Euroopa fin-, eh, seoses eh, kandidaatide ja nende pereliikmete finantshuvide kontrolliga on saanud kuulamiste osaks. toetan ka ettepanekut liikmesriikide poolt kahe kandidaadi nimetamise kohta. kõnelejad katkestatakse, järgmisena härra Marias. suur tänu, härra president ma leian, et, et volinike kuulamise menetlus on äärmiselt oluline, selline, nii on võimalik poliitilist kontrolli läbi viia, Euroopa Parlament saab oma pädevusi kasutada ning nii suureneb ka usaldus komisjoni vastu, loomulikult peaks see olema avatum. see peaks olema avatum äh, meie kodanike jaoks, nemad peaks saama osaleda. Neil oli möödunud aastal võimalus menetluses osaleda, väga palju oli nendepoolseid eh, emaile, eh, kus nad tõstatasid eh, erinevaid küsimusi volinikukandidaatidele. me peaksime Ehm, samuti eh, aktiivsemad olema, mitte asja koordinaatorite kätte jätma. mul on üks küsimus, komisjonil eh, on vaja olla võimalikult iseseisev, ei saa olla lihtsalt nõukogu kannupoiss, see on väga tähtis. suur tänu teile, härra Marjas. ja lõpetuseks saab sõna härra Arnold härra corbett ma austan teie katset eh, eh, komisjon vastutustundlikumaks muuta kuigi see on kõigest tilk ookeani. Eh, ma nüüd mis puudutab järelküsimusi ja tegelikku kontrolli on suurepärane mõte ning võib-olla tõesti kui midagi sellist sisse viime euroopa parlamendis võib tekkida tõesti mingisugune arutelu sarnane asi siin, kuid äh, me vaatame täielikult kõrvale elevandist äh, mm, ruumis ning äh, praegusel hetkel oli komisjonidel võimalik ainult ühe kandidaadi küsitlemine. mõelgem, millise teine liit armastas valimisi, kus oli ainult üks kandidaat. kuid probleem on selles, et kui kandidaat oli siin kojas, Äh, kui me need suured tähtsad kohad laiali jagasime. rahval ei ole siin sõnaõigust. Äh, vast-, valitud volinikud on ka vastutavad volinikud. suur tänu teile, härra Arnet ning äh, järgmisena saab sõna volinik Timmermans. suur tänu, ma sooviksin küsida härra Arnoti käest, kui palju Eh, kandidaate on ta ära kuulanud eh, ülemkojas või alamkojas, aga sellest me praegu selle arutelu käigus ei räägi. sooviksin tänada härra raportööri, härra Korbetit tema eh, hea läbimõeldud raporti üle, tegemist on teemaga, nagu mõistate isegi, mis on komisjoni jaoks väga oluline. komisjon toetab eesmärki muuta kuulamised äh, paindlikumaks ja dünaamilisemaks. see mitte ainult võimaldab äh, parlamendil kontrollida komisjoni moodustamist vastavalt aluslepingutele, vaid see aitab ka kaasata kodanikke Euroopa Liidu toimimisse. muuseas, äh, pressis mina olin minister liikmesriigi valitsuses, minust sai volinik ja äkki olin ma sai minust mitte enam poliitik, vaid anonüümne äh, bürokraat, samas kui küsitlus, mis oli Euroopa Parlamendis, äh, oli palju karmim kui see, mis toimus äh, Hollandis ministriks saades ja seda võib öelda paljude teiste liikmesriikide kohta, sest teine süüdistus, mis nägu heidetakse, on see, et neid päid pole valitud. aga kui palju valitsusi, kui paljudes valitsustes ei ole ministreid valitud? parlamendid jah, valitakse, aga ministreid mitte. väga tihti on tegelikult asi ju selles, kuidas asjast erinevalt aru saadakse. komisjoni jaoks on väga oluline, et kuulamised toimuvad äh, avalikult äh, ning äh, järjepidevalt ja võrdselt et suhtumine kõigisse volinikesse oleks seesama ja seda nii kirjalike kui suuliste küsimuste faasis ning äh, seda ka äh, volinike kandidaatide hindamisel ning äh, asepresidentide küsitlemisel, mille, kelle tegevus on horisontaalse tähtsusega, on tõepoolest oluline, et kuulamised toimuksid äh, Äh, sobilikus formaadis, näiteks avalikus äh, esimeste, avalikul esimeste konverentsil. ning kinnitusperiood peaks tähendama seda, et uus komisjon saab asuda tööle kohe, kui eelneva komisjoni mandaat lõpeb. selles osas toetab äh, komisjon seda, et liikmesriigid õigeaegselt esitaks oma voliniku kandidaadid. mis puudutab aga äh, Eh, kuulamiste läbiviimist, siis toetame seda, et esitataks viis kuni seitse kirjalikku küsimust tingimusel, et jäetakse kõrvale alaküsimused. samuti toetame seda, et eh, suulises faasis oleks kakskümmend viis eh, küsimust, millele oleks võimalik veel täiendav küsimus esitada. komisjon toetab parlamendi eesmärki teha kõik selleks, et kuulamiste protsess oleks läbipääsetav ning ligipääsetav ning läbipaistev kodanike, Euroopa kodanike jaoks, kuid samas eh, kuulamised on Euroopa Parlamendi valitud liikmete jaoks, et nad saaks eh, kontrollida volinikukandidaati. seega eh, Euroopa Parlamendi liikmed on need, kes saavad otseselt esitada küsimusi volinikukandidaatidele komisjon on avatud äh, sellele, äh, kuidas äh, üle vaadata võimalikud huvide konfliktid. kui komisjon peab seda vajalikuks, tulemaks oma käitumiskoodeksi osas muudatusi läbi viia, siis konsulteeritakse selles osas ka Euroopa Parlamenti. garanteerimaks, et volinikukandidaate hinnataks nende isiklike pädevuste ning teadmiste äh, osas nende portfelli kohta. Äh, see soovib komisjon, et, et otsus äh, volinikukandidaadi kohta avaldatakse kahekümne nelja tunni jooksul pärast hindamise lõppemist mis puudutab komisjoni koosseisu, meenutab komisjon vajadust üle vaadata kõigi komisjoni liikmete pädevused ja eesmärgid Eh, soovime üle vaadata eh, ka eh, parlamendi kodukord komisjoni volinikukandidaatide kuulamiste korraldamise kohta ja tahaksin veel kord tänada härra Corbettit hea raporti eest. suur tänu. suur tänu, volinik Timmermans ja see ei ole küll tavaks, aga kolleeg Corbett saab veel sõna lühikeseks äh, vastulauseks. ja ma jätsin ühe minuti oma kõneajast alles, et veel lõpus äh, midagi öelda. mul on väga hea meel äh, selle üle, et siin parlamendis me oleme fraktsiooniüleselt suhteliselt ühel meelel minu poolt välja pakutu osas ja mul on väga hea meel, et volinik Timmermans juhtis tähelepanu mõningatele aspektidele, mida ma ei jõudnud oma ettekandes mainida. komisjon äh, võtab üle praktiliselt kõike, mida ma välja pakkusin ja arvestades seda, kui olulised on detailid, siis ma olen eriti tänulik selle toetuse eest ja samas ma tänan äh, volinikku ka temapoolse kokkuvõtte eest, mis ta tegi nii. tänan, kolleeg Corbett. kuna te tunnete kodukorda nii hästi, siis te tõesti lahendasite olukorra elegantselt, te küll kulutasite neli minutit ära, te tegelikult